morning, everybody. tere hommikust kõigile, eh, kallid eh, eh, sõbrad, proua Karajantševa, härra Dombrovskis, kallid rahvusparlamentide, Euroopa Parlamendi liikmed, on tore teid näha, teid taas kord siin seitsmenda Euroopa Parlamentide nädala raames seda korraldatakse igal aastal ning see on suurim parlamentidevaheline kohtumine meie töökalendris. sel aastal külastame sada kakskümmend kolm parlamendiliiget kahtekümmend, kahekümne seitsmest eh, liikmesriigist. sealhulgas ka eh, neljast kandidaatriigist ja Norrast ning Šveitsist. liikmesriikide parlamentidel on oluline roll Euroopa poliitikate lähendamisel kodanikele nagu seda e, ütlesin ka oma mandaadi alguses Euroopa Parlamendi presidendina. peame leidma võimalusi vastastikuse usalduse suurendamiseks e, e, ja usu, usalduse suurendamiseks Euroopa institutsioonides ja peame välja töötama uue visiooni Euroopa tugevusse tulevikku ning välja pakkuma konkreetsed tegevused Euroopa huvides kõigi eurooplaste heaks sellega seoses on Euroopa Parlamendi seisukoht kaua juba olnud see, et parlamentidevaheline koostöö ja parimate tavade ähm, jagamine on väga tähtsad Euroopa tuleviku äh, arutamisel. lubage mul nüüd jätkata oma emakeeles. Nende kahe päevaga arutame me Äh, sellest, kuidas tõhustada Euroopa poolaastat, Euroopa pol, majanduspoliitika koordineerimist, stabiilsust, äh, majanduskasvu ja majandusjuhtimist. Euroopa majanduskasv äh, pärast kümneaastast kriisi on kahtlemata hea uudis ning näeme, et äh, siiski hoolimata sellest äh, rikaste ja vaeste vaheline lõhe suureneb ja seda eriti vähe arenenud piirkondades. kaheksakümmend protsenti uuest rikkusest äh, läheb viieteistkümnele protsendile rikkamale elanikkonnale ning selline asümmeetriline kasv ei anna piisavalt võimalusi eelkõige noorte jaoks. Euroopa Liidus Eh, on tohutu hulk inimesi, kes ei õpi, noori inimesi, kes ei õpi ega tööta ning eh, keskklass pidevalt pelgab eh, oma heaolu vähenemist ning esmakordselt on ka noortel põlvkondadel halvemad tulevikuvõimalused kui nende vanematel. Neil aastatel on toimunud tehnoloogiline areng, kapitalide vaba liikumine ning turud, turgude pidev avanemine on kahtlemata majandustegevust elavdanud, kuid samas eh, ei ole see tekitanud võimalust parandada eh, töö, eh, paremaid töötingimusi ega aidanud ka keskkonnasõbralikumalt tegutse, tegutseda. ja eelkõige majanduskriis tab-, tabas kõige rängemalt kõige vaesemaid, kõige nõrgemaid, kes on sotsiaalselt kõige kõrvalejäetumad selle raevu vastu ainukesed äh, rohud on konkreetsed äh, vastused, äh, tõhusam, ühendatum, toimivam Euroopa. ainult üheskoos tegutsedes võime tõeliselt tegutseda riikide üleselt ja see peab, tähendab seda, et me suudame tegutseda samaväärselt kui sellised gigandid nagu Hiina äh,, Äh, Ameerika Ühendriigid, Venemaa või India. meie esmane vä-, väljakutse äh, on äh, see, et me ei piisa sellest, kui keskenduma ainult majanduskasvule, vaid meil peab olema võimalus võimaldada paremat elu rohkem arvulistele inimestele, ainult nii öö, oleme me sidusad oma põhiväärtustega, milleks on inimese vabadus ja väärikus tehnoloogiline digitaalne revolutsioon muudavad põhjalikult tööturgu ja konkurentsivõimet. Euroopa poliitik peab nende muutustega kaasas käima, toetades mitte ainult tööstust, vaid ka töötajate olukorda, eh, võimaldades neile ümberõpet ja koolitust, mis muudavad eh, nad tööturul konkurentsivõimelisemaks oluline on kasutada õigesti ka tehnoloogiat, kasutades erinevaid digiplatvorme. veebigigandid ei saa olla erand töötajate õiguse osas või eraelu kaitse osas, tarbijate eraelu kaitse osas. selleks, et olla usaldusväärne ja usutav, peame kontrollima, et õiglus äh, on äh, valitseks, see tähendab ka äh, maksude osas. peame, äh, peame vaatama, kuidas tegutseda paremini siseturul ja euroalas, meil on väga palju veel vaja ära teha. peame tegutsema paremini meie suurimates sektorites, nagu seda on energia ja teenuste sektor peame toetama VKE-sid ja kutsume nad üles, et nad tegutseks aktiivsemalt vähem arenenud piirkondades, nagu ka nad seda juba teevad rikkamates piirkondades. peame tegutsema nii maksudega eh, kui majanduse äh, elavdamisega, me ei saa, eh, ma ei, me ei saa endale lubada eh, ühist eh, valuutat, samas mõtlemata ühise maksubaasi peale. vastasel korral meie tegevus ei õnnestu. eelmise aasta veebruaris võttis parlament vastu kolm raportit, et parandada Euroopa Liidu majandusjuhtumist. me toetame Euroopa finantsministrit, kellel oleks äh, pädevus äh, tegutseda, äh, vajaduse korral sekkuda ning küsimuses all on loomulikult ka investeeringud, eriti teadusuuringutesse, et meie, meie Euroopa Liit oleks kõige konkurentsivõimelisema kogu maailmas. me, on vaja tõelist Euroopa rahandusfondi, et konkurentsi Eh, tasakaalutust, eh, sotsiaalset tasakaalutust eh, vähendada, viies läbi struktuurireforme. et meil on vaja seega tasakaalustatud ja toimivat majandusjuhtumist, sellega seoses peavad Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamendid olema aina tihedamates sidemetes, peame aina rohkem omavahel tegema koostööd. esimesel aastal tegi Euroopa Parlamendi president kõik selleks, et kõikidele, kõikide Euroopa Parlamendi otsuste keskmeks, Euroopa institutsioonide otsuste keskmeks oleks koht, äh, kus esindatakse Euroopa rahvaid. Euroopa Parlament on esimene Euroopa institutsioon, meie pädevus on kontrollida Euroopa Komisjoni tegevust mitte Äh, lihtsalt äh, sõna äh, kuulajalikult kõrnitada seda, mis teistest institutsioonidest tuleb, vaid korrigeerida vajaduse korral. meil on vaja teha tihedat koostööd kõigi rahvusparlamentidega. meil on vaja mõelda ka selle peale, kus, kas me suudame oma töö eest kaitsta lähimuspõhimõtet, see, meil on vaja äh, tihedat äh, koostööd, et Euroopa kodanikud oleks äh, kogu poliitilise tegevuse keskmes. sest äh, kui parlament, kui parlamendid kaotavad selle rolli, siis kaotab oma rolli ka ko äh, kodanik ja kaotab ka demokraatia. sellepärast usun ma, et praeguses keerulises Äh, hetkes, äh, kus äh, Euroopas on nii palju rahulolematust, on väga oluline see töö, mida teeb Euroopa Parlament ja töö, mida teevad liikmesriikide parlamendid, sest parlamendid on need asutused, mis on sidemeks rahva ja täidesaatva võima, võimu vahel ning äh, meie peame olema need, kes alati ja ennekõike kaitsevad rahva äh, kodanike huvisid. tänase kohtumise selle nädala eesmärgiks on kaasata aina rohkem rahvusriikide, liikmesriikide parlamente ning äh, see näitab, millist juhtimismeetodit me sooviks äh, kasutada. ning äh, kuidas, kuidas paremini tegutseda meie, kuidas paremini kasutada ära meie rahandusliidu ja kuida-, milline peaks, peaks rääkima sellest, milline on meie tulevane eelarve, seal peaks äh, panema prioriteediks kodanike huvisid, eelkõige tege-, tuleb tegeleda eh, eh, noorte tööpuuduse probleemiga, massimigratsiooniga ja kliimamuutuste küsimustega. Euroopa Liidu eelarve ei saa olla lihtsalt mingisugune rahajagamiskeskus eh, vaid meil peab olema selgeid eesmärk, poliitilisi eesmärke, me peame näitama selget lisandväärtust, et praegusest kriisifaasist välja tulla ja et äh, anda kaaskodanikele probleemidele paremaid vastuseid. mis puudutab parlamentidevahelisi suhteid, siis Rooma deklaratsiooni allakirjutamine kahekümne viiendal aastal kaks tuhat, kahekümne viiendal märtsil kaks tuhat seitseteist äh, algas ka arutelu Euroopa tuleviku üle ning Euroopa äh, parlament äh, osales selles äh, äh, arutelus, kutsusime kõiki riigijuhte, riigi valitsusjuhte, et nad osineks täiskogul Euroopa Parlamendis, meil on olnud Horvaatia peaminister juba kohal, meile tuleb, meid külastavad Portugali peaminister ja samuti Prantsuse president. kuulame ära nende ideed ja leiame, et praegu on meil hea võimalus avatud läbipaistva arutelu pidamiseks ning Euroopa Parlament peab olema arutelukeskus Euroopa eh, tuleviku üle käiva arutelu üle, sest eh, see puudutab poolt miljonit mehi ja naisi, kes elavad Euroopa Liidu riikides. me soovime avatud arutelu, et eh, poliitilist protsessi tugevdada. meil peab olema aina tihedamaid suhteid meie ja teie vahel ning just sellepärast sooviksime teid tänada siin viibimise eest ja nüüd sooviksin äh, anda sõna Sveta Karajantševale, kes on äh, Bulgaaria Vabariigi äh, parlamendi spiiker Уважаеми господин Домбровски. president Tajani, volinik Dombrovskis, kolleegid, daamid ja härrad. Bulgaaria Vabariigi Rahvusassamblee presidendina soovin ma avaldada head meelt selle üle, et äh, mul on võimalus olla kaasesimeheks tänasel äh, kokkusaamisel, tegemist on kolmanda parlamentidevahelise kohtumisega Bulgaaria eesistumise ajal ning esimesega, mis toimub siin Brüsselis Euroopa Parlamendis. ma tahaksin tänada võõrustajaid lahkuse eest. meid toob kokku täna see, et me soovime üheskoos tagada finantsstabiilsust ning majanduskasvu Euroopa Liidus. on väga suur au avada istung, kus räägitakse majandus- ja rahaliidu vastupanuvõimest ning stabiilsusest. sageli on räägitud mitmekiirus, kiiruselise Euroopa ideest pärast Rooma deklaratsiooni soovin ma üles kutsuda ühtsusele rohkem kui kunagi varem. Bulgaaria eesistumise aja moto on ka Bulgaaria enda moto, ühtsena oleme me tugevad euroala integratsiooni süvendamine ning Euroopa Liidu majandusjuhtimise tugevdamine on kriitilise tähtsusega teemad. läbi oma poliitikate rahastab Euroopa Liit võtmesektoreid meie liikmesriikide majandustes ning seeläbi aitab kaasa nende majanduslikule ja sotsiaalsele arengule. samal ajal on meil mitmeid väljakutseid millega tegeledes peame me olema tõhusad ja paindlikud, seetõttu tahaksin siinkohal öelda, et Bulgaaria oma eesistumise ajal töötab selle nimel, et süvendada majandus- ja rahaliidu integratsiooni. see on protsess, mis on lahutamatult seotud demokraatliku äh, vastutusega, vastutuskohustusega euroala institutsioonide puhul Euroopa Liidu kodanike ees. seetõttu olen ma väga rahul, et me räägime siin uuest lähenemisest eh, ning lähe-, laskume tõesti sellel teemal täna üksikasjadesse. me räägime siin Euroopa öö, eh, väljavaadetest paremini kombineerida äh, Euroopa Liidu ning äh, liikmesriikide fiskaalpoliitikaid. ning samuti ei tohiks erinevad poliitikad kattuda äh, üksteisega euroalas. kasu oleks ka selleks, sellest, kui rohkem liikmesriike liitub euroalaga president Juncker juba ütles ka seda väga selgelt. me peame rääkima ka Euroopa Liidu tulevikust pärast Ühendkuningriigi lahkumist. see, see riik oli üks peamisi netomaksjaid Euroopa eelarvesse ning Brexit mõjutab ju ka meie poliitiliste meedete rahastamist. ja mitmeaastast finantsraamistikku see mõjutab tervet Euroopa Liitu ning üks Bulgaaria eesistumise prioriteete on majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste vähendamine liikmesriikide vahel ja sees. seetõttu leian ma, et ühtekuuluvuspoliitika peaks olema Euroopa Liidu eelarves olulisel kohal ka pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, sest see äh, poliitika Äh, toetab investeeringuid ning struktuurseid reforme ja head majandusjuhtimist. ühtekuuluvuspoliitika on üks äh, olulisemaid poliitikaid Euroopa Liidus, see on ka meie prioriteet. see aitab meie erinevusi tasandada, seetõttu ma tervitan Bulgaaria valitsuse liikmesriikide ning institutsioonide jõupingutusi äh, selle nimel, et vähendada riske pangasektoris teel pangaliidu viimistlemiseni. me äh, räägime siin ka kapitaliturgude liidust äh, selleks, et meil oleks tasakaal rahastamise vahel, mis pärineb pankadest ja mis pärineb mujalt. me peame Äh, tagama paremad võimalused ka VKE-dele, mis äh, on üks olulisem osa Euroopa majandusest. kokkuvõtteks tahaksin öelda, et majandus- ja rahaliidu stabiilsuse ja jõukuse võtmeks on tõhus koostöö liikmesriikide vahel. ma arvan, et kui me käitume tasakaalukalt, ja vastutustundlikult suudame me seda ka saavutada, aitäh! Thank you very much, president! suur tänu, president! järgmisena saab sõna Euroopa Komisjoni asepresident äh, härra Valdis Dombrovskis, kes räägib eurost ja sotsiaaldialoogist austatud äh, president äh, Tajani, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, ma sooviksin äh, rääkida teile Euroopa Majandus- ja Rahaliidu süvendamisest. meil on eduväljavaated paremad praegu, kui need on pikka aega olnud, aga see ei tähenda, et kõik oleks lihtne. nii et arutelu on siin praegu tulnud täiesti õigel ajal meil on olnud nüüd kuus aastat äh, majanduskasvu ja majanduskasv on taastunud kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. eelmisel aastal majanduskasv ületas meie lootusi ja on järjest kiirem. euroala kaks koma neli protsenti aastal kaks tuhat seitseteist, see on kiireim kasv äh, viimase kümne aasta jooksul kasv jätkub äh, üle kahe protsendi, eeldatavasti ka käesoleval aastal. tööpuudus on madalaim viimase kümne aasta jooksul. ja see kõik äh, aitab kaasa ka suurematele investeeringutele. ettevõtete ja tarbijate usaldus on kasvanud äh, ja seega võib oodata veelgi paremaid tulemusi tulevikus. riskid on seotud äh, aktsiaturgude volatiilsusega, aga ka siin on ette näha olukorra stabiliseerumist. on teatavat äh, poliitilist ebastabiilsust äh, seoses Brexiti läbirääkimisega äh, Äh, ja seoses äh, protektsionismiga ka rahvusvahelisel tasandil. olukord on riigiti väga erinev, osades riikides algas äh, taastumine varem kui teistes. osades riikides on endiselt kõrge tööpuudus ja võlatase, aga üldiselt on Euroopa Liidu majanduse väljavaated head ja me saame tegutseda juba varsti väljaspool kriisi. austatud kolleegid, Euroopa Komisjon on välja pakkunud oma nägemuse Euroopa Majandus- ja Rahaliidust. me avalikustasime oma ettepanekud eelmisel aastal seda teemat on arutatud nii nõukogus kui ka parlamendis ja ma tahaksin praegu tänada siinkohal ka riiklikke parlamente omapoolsete soovituste eest, me väga hindame neid see pakett, millega me eelmise aasta detsembris välja tulime, toob välja teekaardi konkreetsed ettepanekud, mis lähtuvad meie aruteludest ja kõige olulisematest vajadustest. me oleme arvamusel, et me peame tegutsema lühikeses perspektiivis, aga meil peavad olema ka plaanid äh, keskpikaks ja pikaks äh, perspektiiviks äh, tuhat üheksasada, vabandust, kaks tuhat üheksateist, kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend viis meil on äh, vaja demokraatlikku äh, vastutust, äh, tõhusust ja ühtsust. ühtsust sellepärast, et nii euroala riigid kui ka mitte euroala riigid on tihedalt omavahel seotud ja kõik välja arvatud Taani Ühendkuningriik on ka kohustatud euroalaga liituma. tõhusus tähendab seda, et meil on vaja äh, head juhtimist. demokraatlik vastutus äh, tähendab seda, et meil on äh, vaja läbipaistvust äh, selles osas, kes mida otsustab, meil on vaja tugevat dialoogi riigi tasandil, et kaasata nii poliitilised otsustajad kui ka kodanikuühiskond. meil on nüüd veidi enam kui aasta enne Euroopa Parlamendi valimisi jäänud, me peame seda igati ära kasutama, mitte seda võimalust tegutsemiseks maha magama. meie üks olulisemaid äh, prioriteete on Pangandusliidu lõpuleviimine, äh, samuti äh, käib sellega kaasas ESM-i tugevdamine. me saavutame edu ainult äh, siis, kui riskide maandamine ja jagamine käivad käsikäes äh, Euroopa peab tugevdama edasi oma pangandussektorit, nii et see tuleks toime oma finantskohustustega, majanduse rahastamisega. aasta tagasi me tulime välja riskide maandamise paketiga, et tugevdada Euroopa pankade vastupanuvõimet me analüüsime pangandussektori äh, tervist ja selles osas oleme me edu saavutanud äh, viimastel aastatel palju. me oleme analüüsinud äh, ka halbe laene üle kogu Euroopa Liidu, nende osakaal on vähenenud ühe kolmandiku võrra kaks tuhat seitseteist äh, oli äh, Euroopa Liidus nende laenude määr äh, neli koma kuus protsenti, aga riigiti on olukord loomulikult erinev. liikmesriigid on teinud olulisi edusamme. halvad laenud on tihtipeale seotud ka reformide aeglusega järgmisel kuul me tuleme välja ettepanekutega, kuidas nende laenude mahtu veelgi äh, vähendada, kuidas vältida akumuleerimist äh, edaspidi. paralleelselt äh, me tegeleme hoiuste küsimusega isegi kui riik saab olema silmitsi äh, kriisiga, peavad olema hoiused tagatud, kriisihaldus peab olema tagatud. oluline on ka see, et äh, komisjon on tulnud välja mitmesuguste ideedega edise osas, riski jagamine, riski vähendamine ja mis puudutab nüüd äh, detsembris tehtud ettepanekuid Euroopa stabiilsusmehhanismi muutmine Euroopa valuutafondiks. sellega me muudame Euroopa finantsressursid äh, stabiilsemaks ja EMF äh, toetaks ka SRF-i. me peame tugevdama ka olemasolevat Euroopa stabiilsusmehhanismi ja täielikult jääb alles riiklike parlamentide ja liikmesriikide vastutus. teine algatus seisneb äh, selles, et meil tuleb äh, Euroopa Liidu õigusaktidesse integreerida Äh, Euroopa Majandus- ja Rahaliidu raamistik. meil tuleb äh, see vahend äh, täpselt selliseks kujundada, nagu lepingutes ette nähtud. see lihtsustab meie finants õiguslikku raamistikku, niimoodi me saame tugevdada vastutus äh, rolli, mis on ka äh, parlamentidel. meil tuleb äh, tugevdada riiklikke protseduure avaliku sektori äh, raha äh, haldamiseks ja selleks on meil ka majandus- ja kasvupakt meil tuleb paremini toime tulla olemasolevate väljakutsetega. me hakkame rääkima järgmisest äh, MFF-ist, mis äh, tuleb pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, me räägime sellest, kuidas äh, tugevdada investeeringuid. oluline on, et liikmesriikidel oleks lisatoetusi ja stiimuleid reformide läbiviimiseks ja järgmise MFF-i raames komisjon on ka vastavate ideedega välja tulnud kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend äh, meil on äh, ette nähtud äh, tulemi-, tulemuslikkuse reservi vabatahtlik kaasamine. nõukogu ja parlament on tulnud välja õigusaktide muudatustega, mis võimaldavad vastavaid vahendeid kasutada. me pakume tehnilist toetust sel-, eks ka liikmesriikidele. kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend meil äh, peaks äh, olema tõuke fondide äh, teatavate varade kasv kaheksakümmend miljonit eurot lisaks olemasolevale saja neljakümnele miljonile eurole. praegu toetatakse sada viitekümmet projekti viieteistkümnes liikmesriigis ja nüüd me valime parasjagu välja uusi projekte käesolevaks aastaks kaks tuhat kaheksateist äh, esitas äh, projekte kakskümmend äh, liikmesriiki ja kolmandaks konvergentsi vahend liikmesriikidele eurole üleminekuks selleks, et riigid oleksid edukad euroalal, peame me pakkuma rohkem tehnilist tuge mis oleks suunatud äh, nendele valdkondadele, kus on võimalik äh, saavutada ühtekuuluvust ehk konvergentsi, finantssektor, äh, tööturg, avalik haldus. me oleme välja pakkunud fiskaalstabiliseerimisvahendi et tulla toime suurte asümmeetriliste šokkidega, niimoodi on võimalik äh, ressursse suunata liikmesriikidesse, täiendamaks liikmesriikide eelarveid. tihtipeale, kui on tegemist kriisiajaga, siis investeeringuid kärbitakse, sellel on pikaajalised negatiivsed mõjud majanduskasvule, tööhõivele. meil on äh, vaja siis pakkuda tuge Euroopa Liidu poolt äh, laenude kujul ja meil tuleb need ideed konkreetsemalt õigusaktides välja tuua MFF-is pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ma tahan äh, toonitada, et selline stabiliseerimisfunktsioon äh, ei peaks tähendama äh, permanentseid ülekandeid, meil peaks kindlasti olema ka abikõlblikkuse kriteeriumid paigas, liikmesriigid peaksid panema ka rahareservi headel aegadel. oleme välja pakkunud ka Euroopa majandus- ja rahandusministri loomise töökoha, kes äh, kujundaks äh, poliitikat selles valdkonnas ja vastutaks äh, parlamendi ees. lugupeetud daamid ja härrad, austatud kolleegid, me oleme pööranud tähelepanu oma majandus- ja fiskaalpoliitika koordineerimise demokraatlikule legitiimsusele ja Euroopa parlamendiga konsulteerimine, riiklike parlamentidega konsulteerimine, need on mõlemad väga olulised aspektid. täielik või äh, terviklik äh, majandus- ja rahaliit peab olema demokraatlik äh, liit, meil tuleb läbipaistvust ja vastutust veelgi paremini paika panna ja kujundada meil on äh, väga olulised äh, sammud ees ja ma loodan, et me saame toetuda teie aktiivsele toele, aitäh! Thank you very much, Vice President Dombrovski. aitäh teile, härra Dombrovski. meie volinik äh, lahkub meie juurest, läheb Eurogruppi kell kümme viisteist nii et palun rääkige lühidalt, mitte üle kahe minuti. kõigepealt saab äh, sõna Prantsuse Rahvusassamblee finantskomisjoni esimees. aitäh teile, härra president. loomulikult on oluline rääkida äh, paljudes küsimustes, eriti lähituleviku osas, kuid kõige olulisem oleks äh, tegeleda riski haldamisega, eriti puudutab see äh, pangandusliitu ja eh, eh, samuti kapitaliturgu. Eh, teiseks on palju selliseid küsimusi, mis on liialt jäigalt lahendatud, loomulikult iga riigi eripärasid tuleb austada, kuid meil on vaja siiski laiemat eelarvet, mille pädevused oleks suuremad. kolmandaks tuleb tegeleda eh, ebalojaalse maksundusega, ei ole võimalik, et Euroopa Liidus, eriti europiirkonnas eh, tegeldakse maksudumpinguga eh, ja eile rääkisime sellest eriti digitaalmajandusega seoses peame mõtlema selle peale, kuidas meie poliitilised otsused meie majanduslikku olukorda mõjutavad, see on eriti oluline rääkides Euroopa Liidust. E, peaksime rääkima ka sellest, milline on meie e, konkreetne reaktsioon e, Euroopa Liidu poolt praegustele keerulisematele fenomenidele, eriti just maksundust, see mõjutab ebaõiglaselt olukorda Euroopa Liidus, mis tähendab seda, et suured digiettevõtted ei maksa praktiliselt üldse makse Euroopa Liidus eh, või vähemalt ei maksta seal, kus tooteid eh, tarbitakse. järgmisena saab sõna Gian Paolo Galli Itaalia esindajate kojast. suur aitäh teile. aitäh, härra president. Itaalia parlament eh, võttis juba vastu üheksakümmend prots-, üheksa protsendi detsembri paketist komisjoni poolt ja ma olen nõus härra Dombrovskise analüüsiga, mis asetas laiemasse konteksti eh, president Tajani poolt peetud eh, kõne. tahaksin lihtsalt ühe mõtte välja öelda, mitmed eh, ettepanekud on Euroopas linn, ringi liikunud ja ja selle hulgas on räägitud riik, riigivõlgade ümberstruktureerimisest, sellest on ka kirjutatud ajakirjanduses, näiteks Saksa e, finantsminister härra Schäuble kirjutas sellest, kui ta tagasi astus, hiljuti kirjutas sellest, e, e, kirjutasid sellest prantsuse ja saksa majandusteadlased selle pealkiri oleks vastupidine meie tänasele eh, kohtumise pealkirjale, eh, sest nemad rääkisid pigem destabiliseerimisest euroalas ning selline ümberstruktureerimine võib olla vajalik mõningatel puhkudel, kuid äh, äh, Eh, kui me hakkame liigselt riskeerima, siis eh, on selge see, et me eh, loome isetäituva ennustuse. ning selge on loomulikult ka see, et, et on, meil on vaja finantseerida oma vajaduste katmist ning ümberstruktureerimine võib tekitada viiekümne protsendiseid puudujääke mitmetes riikides, mis tekitaks äh, raske olukorra mitte ainult äh, asjast puudutatud riikides, vaid ka Euroopa äh, Liidus. me ei meenutaksin siin Merkel ja Sarkozy ühisavaldust, mis tekitas lisaprobleeme euro alal. ma tahaksin teha lihtsa ennustuse, kui Euroopa liidu riigi, mõne Euroopa Liidu riigi valitsus teeb avalduse lähipäevadel automaatse eh, eh, võla ümberstruktureerimise kohta, siis Euroopa on, eh, on tõsises ohus, destabiliseerimise ohus, ma ei tea, kas see on nagu pärast Deauville'i avaldust või kuidagi teistmoodi, ma loodan tõesti, et midagi ei juhtu. ja nüüd saab sõna Euroopa Parlamendi asepresident Papadimulis. suur aitäh teile. asjad lähevad paremini Euroopa majanduses. lugupeetud härra Dombrovskis, nüüd on õige aeg Eh, meie majandus- ja rahandusliitu tugevdada, see on praegu ainult osaliselt lõpule viidud. Eh, majandusliit, rahandusliit eh, on killustatud, seega peame sellega edasi tegelema, me peame ühinema, peame tegema kõik selleks, et ära hoida tulevasi kriise. praegu on õige aeg Äh, tegeleda katuse ehitamisega, hiljem on selleks liiga hilja. samuti oleks vaja rääkida ka fiskaalharmoneerimisest, kõik äh, teavad Panama skandaali ja muid skandaale, mille on avastanud äh, ajakirjanikud. Euroopa riigid ja valitsused ei ole võimelised selliseid skandaale Äh, avastama, kaotame miljardeid äh, sellise maksuröövimise poolt, rikaste poolt, kes, äh, mm, mis näeb välja legaalne, aga see on ebamoraalne ja ebaõiglane, seega ei saa me lubada, et igaühel on isemoodi maksusüsteemid, kus on tühikud sees ja sellega kahjustatakse teisi viimastel aastatel on meie ees seisnud väga palju väljakutseid, immigratsioonikriis, võitlus terrorismi vastu, investeerimisvajadused teadusuuringutesse ja, ja innovatsiooni. olen nõus sellega, mida ütles Bulgaaria parlamendi spiiker ning ma lõpetuseks sooviksin öelda seda, et selleks, et kaitsta meie ühtsuspoliitikat, Eh, riigid, kellest on kõige rohkem, eh, kellel on kõige rohkem kasu Euroopa Liidust, eh, nagu Saksamaa ja Holland, peaks suurema, rohkem panustama Euroopa eelarvesse ning ka Monti komisjoni ettepanekut tuleks rohkem arvesse võtta. järgmisena Taani parlamendi liige ja siis saab sõna Dombrovskis. aitäh aitäh, äh, et meid kutsusite siia, mul on selle üle hea meel. ja tahaks alguses midagi erinevat öelda. ma olen suur Euroopa Liidu fänn. mina olen külma sõjaaegne laps. see, et nii paljud riigid kuuluvad Euroopa Liitu, näitab, et Euroopas valitseb demokraatia, siin valitseb äh, rahu, siin valitseb progress, aga ma olen mures, kui riigid hakkavad lahkuma Euroopa Liidust kui aina rohkem inimesi pöördub selle projekti vastu. ma olen meie ühise projekti pärast mures, sest mina usun rahusse, demokraatiasse ja olen mures ka riikide pärast eh, soovivad eh, hääletada oma õiguste vastu. Euroopa Liit peaks selle peale eh, mõtlema, me peaksime mõtlema, mida teha selleks, et selliseid asju ei juhtuks, kuidas äh, Äh, rohkem äh, kodanikke Euroopasse usuks, tulles tagasi aga meie tänase temaatika juurde, siis äh, reforme on vaja, me oleme Taanis neid teinud palju viimase viieteist aasta jooksul. näiteks tõstsime pensioniiga, muutsime paindlikumaks tööturgu ja need mõjusid hästi riigieelarvele. ja seega meil majandusprobleeme Taanis ei tekkinud ning peaksime vaatama teineteise tegevust, mõtlema selle peale, kuidas eelarve olukorda parandada. on hea, kui Euroopa Liit saab vastavalt tegutseda. oleme eh, ka eh, võidelnud ebavõrdsuse vastu Taanis eh, ja see ebavõrdsus tohiks, peaks ära kaduma ka geograafiliselt ja loomulikult oleksime alati valmis äh, häid äh, mõtteid jagama. Äh, suur aitäh teile. Vice-president Dombrovskis, please. asepresident Dombrovskis, palun. härra president, auväärsed parlamendisaadikud, kõigepealt suur tänu selle eest, et te toetate meie tööd äh, viimistleda äh, panga ja rahaliitu. loodetavasti suudame me komisjonis saavutada ka käegakatsutavaid tulemusi võimalikult varsti. nüüd see küsimus äh, otsuste tegemise ajakavast. kui me räägime EMU süvendamisest, siis seal on mitu olulist teetähist, kaasa arvatud märtsi euroala tippkohtumine, siis äh, juunikuu tippkohtumine, kus me üritame juba mõningates asjades kokku leppida äh, detsembri äh, paketist ning lõpeks, lõpetuseks maikuus kaks tuhat üheksateist Subjus toimub tippkohtumine, kus me üritame vastu võtta järeldused Euroopa tuleviku kohta Äh, ehk siis see peaks toimuma veel selle parlamendi mandaadi ajal. niisiis, meil on siin päris olulised kuud ees ootamas. mõn-, mitmed inimesed äh, rääkisid siin Euroopa eelarve prioriteetidest ja selle suurusest. tõepoolest, nagu te teate, siis komisjon tuli hiljuti välja omapoolsete äh, seisukohtadega järgmise finantsraamistiku asjus ning ka meie leiame, et meie ees on märkimisväärsed väljakutsed ning Brexit jätab ka suure augu eelarvesse, niisiis me peame minema kaugemale sellest traditsioonilisest ühest protsendist RKT-st Euroopa Liidu eelarvesse, see peaks olema suurem me peame lahendama selle Brexiti augu eelarves ning leidma raha ka uutele prioriteetidele. me peame ümber suunama praegu, mõningad praegused kulud ning Euroopa Liidu eelarve peaks olema ka suurem. Euroopa Komisjon äh, töötab mõlemas suunas. mis puudutab omavahendeid, siis tõepoolest plaanime me välja tulla ka ettepanekutega potentsiaalsete uute omavahendite küsimuses. siis räägiti siin riigivõla automaatsest restruktureerimisest, kui vaadata Euroopa Komisjoni ettepanekuid, siis võib näha, et komisjon ei pane ette sellist mehhanismi. loomulikult me oleme teadlikud sellest arutelust ning meie arvates peaks siin olema ettevaatlik, me ei tohi õõnestada finantsstabiilsust ning me peaksime mõistma ka potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi. eesmärk on ju Euroopa äh, Rahaliidu tugevdamine, nagu siin on juba öeldud. siis maksustamise küsimus, mida tõstatasid mitmed saadikud. komisjon nõustub täiesti Äh, sellega, et maksustamise küsimuses on päris palju vaja ära teha. viimase paari aasta jooksul oleme tegelikult saavutanud päris palju, näiteks maksudest äh, vältimise direktiiv. meil on siin kokkulepe infovahetuseks liikmesriikide vahel ning ka kolmandate riikidega. OECD algatus öö, äh, öö, kasumi öö, eemalesuunamise ning maksubaasi erosiooni vastu võitlemise kohta on ellurakendamisel. tegeleme käibemaksupettustega ka rahvusvahelisel tasandil. sel, see on, sellega tegeleb ka meie riigi põhiline analüüs, varsti tegeleme ka ühtse ettevõtete tulumaksubaasiga, varsti tuleme välja oma digitaalse sektori maksustamise ettepanekuga. seega jah, maksu, maksude valdkonnas öö, toimub meil intensiivne töö ning me peame lähtuma põhimõttest, et maksu makstakse seal, kus tegelik majandustegevus toimub. ning lõpetuseks suur tänu selle eest, mida te ütlesite liikmesriikide rolli tugevdamise kohta, liikmesriikide parlamentide ja valitsuste rolli kohta tugeva fiskaalpoliitika kujundamisel. seda tuleb rõhutada jah, et meie saame parandada institutsionaalset rahaliidu korraldust, me saame Euroopa Liidu tasandil instrumendid välja töötada, aga nad ei saa asendada korralikku fiskaal- ja makromajanduslikku poliitikat riiklikul tasemel, aitäh! aitäh, asepresident Dombrovskis ning nüüd kolm kõnet ennem kohvipausi. esimesena proua Perits Horvaatiast. So uh, thank you for your uh, for your attention. Produbljivanje ekonomske i monetarne unije važno je iz... aitäh. Euroopa Rahaliidu süvendamine on Horvaatia jaoks oluline, me ei ole veel euroala liige, nagu peaminister Plenkovitš Euroopa Parlamendi ees ära märkis, on euroalaga liitumine Horvaatia jaoks strateegiline eesmärk. Horvaatia valitsus ja keskpank on paika pannud ka strateegia äh, äh, euroalaga liitumiseks, nüüd on, äh, see pani alguse ka avaliku avalikele aruteludele Horvaatias sellel teemal. me peame välja tooma euroalaga liitumise kasu euro-, Horvaatia kodanike jaoks, Horvaatia praegusel hetkel täidab kõiki kriteeriume euroalaga liitumiseks. seetõttu on meie jaoks väga olulised need eh, Euroopa Rahaliidu süvendamise ettepanekud, näiteks Euroopa Valuutafond, struktuursete reformide toetuse programm, kuhu on kaasatud ka rahaline toetus liikmesriikidele, kui nad vajalikke reforme eh, euroalaga liitumiseks läbi viivad. me eh, leiame, et tõesti on vaja toetada ka struktuurseid reforme. juunis kaks tuhat seitseteist väljus Horvaatia liigsest eh, puudujäägi menetlusest ning nüüd toimub meil riiklik reformiprogramm, tagamaks äh, sidusus euroalaga ning äh, eemaldamaks makromajanduslikud nihked. kahe tuhande kahekümnenda aastani on ka meil uue toetusmehhanismi pilootfaas. liikmesriikidel on seal kasut-, võimalus kasutada olemasolevaid reserve toetusfondidest ning pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat saab see olema ka finantsperspektiivi osa. aitäh! Thank you very much, the next speaker is Mr eh, Paavo. järgmisena härra Paavo Harimägi Soome parlamendist. Micro please. kiitos arvoisa Äh, suur tänu, president. president Tajani juhtis tähelepanu sellele, et äh, kodanike usaldus äh, Euroopa Liidu vastu on ääretult oluline ja viimase majanduskriisi ajal on see nõrgenenud. kodanikud usaldavad vähem Euroopa Parlamenti ega riiklikke parlamente ja pole imestada, kui inimesed on silmitsi tööpuudusega ja kärbetega, et siis see usalduse lootus väheneb. kui Euroopa Liit tahab seda usaldust äh, tõsta, siis äh, oluline on äh, mõelda ära, mõelda selle üle, mis on Euroopa Liidu ja Euroopa Keskpanga roll tööhõive tugevdamisel, investeeringute tugevdamisel. praegu on seda rolli nõrgalt mängitud ja tegelikult äh, tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, et Euroopa majanduspoliitika, mis äh, kärbib eelkõige just äh, vaesemate inimeste kulul, ei äh, tekita usaldusväärsust. ja nüüd maksunduse vallas meil ei ole võrdsust kui ähm, rikkamatel maksud vähenevad ja pensionäridelt, üliõpilastelt ja vähem teenivatelt inimestelt võetakse rohkem maksu. meil tuleb võidelda sotsiaaltumpingu vastu äh,, LuxLeaks, Panama paberid, need kõik näitavad, kui palju makse tegelikult äh, välditakse, meil on Euroopa Liidu siseselt ka maksuparadiisid ja maksudest kõrvalehoidumine ja Euroopa Liidu äh, heaolu ei pea sellele vastu, kui riigid omavahel maksunduse vallas võistlevad. härra Dombrovski sõnavõtus oli mitmeid häid äh, viiteid äh, sellele, kuidas meil tuleks võidelda maksutumpingu, maksuparadiiside vastu, eelkõige just ettevõtete osas Euroopa Liidus. suur tänu. järgmisena härra Kristus Staikouros Kreeka parlamendist, palun. Leaders with delays, compromise. aitäh, härra esimees. Euroopa on aeglaselt ja aga kindlalt kriisist erinevate mehhanismide läbi väljunud, aga samas on meil endiselt demograafilised probleemid, rändekriis, sise-välis äh, Äh, poliitilised kriisid, Brexit, äh, tööturukriisid, võlakriis. vastus peaks olema vastupanuvõimelisem, äh, sidusam Euroopa, kus on, valitseb tugevam solidaarsus. kui me tugevdame ja süvendame EMU-d, paneme paika vajalikud vahendid selleks, et saada üle tasakaalunihedest, siis suudame me tagada ka tugevama majandusjuhtimise. meil on vaja vastutustundlikku fiskaalpoliitikat, kus võetakse ka arvesse majandustsüklit, fiskaaleesmärgid peavad olema realistlikud ning vähendada tuleb maksukoormat ning tugevdada kontrolli, vastupidiselt sellele, mis toimub Kreekas. meil on vaja sidusaid struktuurseid reforme, mis parandaks konkurentsivõimet, meil on vaja vähendada majanduslikke kõrvalekaldeid ning lõpule viia pangaliidu ülesehitamine ja välja ehitada tõeline kapitaliturgude liit, parandamaks likviidsust. ja lõpetuseks, ESM tuleks muuta tõeliseks Euroopa Valuutafondiks, see oleks fiskaalne stabiliseerimismehhanism, millel on ka piisav laenamis- Äh, äh, ja laenude andmisvõimekus. aitäh! Thank you very much, the next speaker is aitäh, järgmisena proua Gabriela Gretu Rumeenia senatist, palun. aitäh, härra president, meil ei ole veel ühist valuutat, meil on ainult ühine valuuta öö, äh, ühe, selle, sellise piirkonna jaoks, kus on väga suured erinevad, e-, erinevused, on rikkad ja vaesemad liikmesriigid, ühine valuuta toimiks, kui sellised erinevused tasandataks läbi meie ühtekuuluvuspoliitika. aga me näeme siin paradigma nihet. solidaarsusest oleme liikunud selleni, et riigid ise vastutavad aga riikide vastutus ei saa olla suurem kui nende suutlikkus sekkuda ja kontrollida tulemusi, kaasa arvatud see, et oleks ka rahalised võimalused sekkuda. liikmesriigid on juba pädevusi üle kandnud ja ära andnud, seetõttu meil peaks olema Euroopa sekkumismehhanismid. solidaarsusinstrumendid on endiselt kehvad. risk, ühiste riskide jagamine Äh, meie ühisturul on, on endiselt puudulik. Äh, pigem tullakse välja hoopis vastupidiste trendidega. Äh, grupp ökonomiste soovib soovitab komisjonile hoopis vastupidist tegutsemissuunda, pigem soovitakse sellist olukorda, mis juba põhjustas finantskriisi kriis näitas meile, et et äh, riigid, mis käituvad eeskujulikult, on äh, eeskujulikud õpilased tegelikult võivad kannatada hoopis äh, palju rohkem, näiteks Hispaania ja Iirimaa kolleegid võivad seda tunnusta, tunnistada. samas need riigid, mis kriteeriume väga kindlalt ei täida, said palju paremini hakkama ehk siis me peaksime rakendama uut tüüpi poliitikat, äh, jooksev konto tasakaal on palju olulisem, sest äh, ühe ülejääk tähendab ju teise puudujääki ning e, peame keskenduma ka erasektori võlale, mis on väga kõrge, erasektori investeeringute tase on samuti vilets, nagu me oleme minevikus näinud, siis selline olukord võib tekitada ka kriisi. The last speaker before the coffee break. viimane kõneleja ennem kohvipausi. härra Skopatšek Tšehhi Vabariigist, palun. aitäh. täna räägime me ettepanekutest, kuidas tugevdada euroala ja selle stabiilsust. aga ma karga, kardan, et äh, suur osa ettepanekuid pigem tugevdab seda moraalset ohtu, suurendab seda. ja euroala on jaganud, jagunenud justkui kaheks, mõningatel riikidel on äh, finantsid korras, teistel mitte. kui probla-, probleemid tekkisid, siis hästi käitunud riigid pidid aitama äh, re- äh,, viletsamas olukorras riike see oli näide sellest moraalsest ohust, mida me oleme näinud euroalas. moraalne oht kaasneb ka pangaliiduga, ma kardan, et riskide jagamine tähendaks ainult seda, et ohtu satuvad hoiustajad, nemad peavad siis välja aitama teisi riike, mille rahandus ei ole korras. ma kardan, et mõningates riikides võib tekkida probleeme Tšehhi Vabariigi pangandussektor on äh, tugev ja turvaline. me äh, viisime läbi teatud restruktureerimise, aga sellesse panustasid ainult Tšehhi kodanikud, me saime ise oma probleemidega hakkama. ma arvan, et äh, erinevad riigid reageerivad probleemidele erineval moel. kahekiiruseline Euroopa võib-olla ei olegi nii halb mõte sest praegusel hetkel võime me näha, et integratsiooni tase erinevates riikides on erinev. mis puudutab maksude harmoneerimist, siis minu arvates see ei ole mõistlik, sest Euroopa Liidus sa-, on alati riike, mis üritavad paika panna madalamaid makse, samas on ka alati riike, mis eelistavad äh, tulude ümberjaotamist läbi kõrgemate maksude. ja see on tõesti liikmesriikide asi, mida nad otsustavad. ma arvan, et üldiselt olukord paraneb ja majandus kasvab ning meil ei ole mõtet hakata süsteemi ühtlustama. suur aitäh, teised äh, kolleegid, kes soovivad äh, sõna võtta, saavad sõna pärast pausi ning äh, jätkame oma tööd kell üksteist null null ning äh, jätkub äh, arutelu teemal parlamentide roll meie rahandusliidu kujundamisel, aitäh!

Amen.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 recimo nekako da se omili najbliže gdje može do grada. Sam na pas je pešnice ali ona je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

off the mic. Gentlemen, please be so kind to take your... palun istuge oma kohtadele. Because coffee break is always the most important point. kohvipaus on loomulikult äh, kõige olulisem äh, punkt päevakorras, see on hea võimalus võrgustumiseks aga nüüd tuleme tagasi oma tavatöö juurde. tere tulemast veel kord kõikidele riiklike parlamentide esindajatele, tere tulemast Euroopa Parlamendi saadikutele ja teie loal lähen nüüd üle poola keelele. austatud äh, daamid ja härrad me keskendume käesolevas sessioonis äh, aktuaalsetele lahendustele seoses Euroopa stabiliseerimismehhanismiga ESM-iga. Euroopa Parlamendis teeme me ESM-il teemal palju tööd, me räägime siin äh, stabiilsusest, räägime äh, kestlikust majanduskasvust kõige olulisem on pöörata tähelepanu sellele, kuidas riiklikud parlamendid saavad anda oma panuse õigusaktidesse. küsimus on selles, milliseid äh, riiklikke lahendusi meil oleks võimalik arvesse võtta. see on üks äh, olulisemaid päevakorrapunkte täna ESM. loomulikult äh, on selle teemaga seotud äh, ka rahaliit Euroopa õigusaktist üldisemalt. oluline on kuulda, millised on riiklike parlamentide ideed, niimoodi me täidame paremini oma ülesannet kodanike esindajatena. meil on umbes poolteist tundi aega ja räägin teile sellest, millises järjekorras sõna hakatakse võtma. püüan hoolt kanda selle eest, et niivõrd palju kui võimalik oleks sõna võt-, võimalik võtta riiklike parlamentide esindajatel, aga aeg on piiratud ja selleks, et võimalikult paljud teist sõna saaksid, palun teil kinni pidada kõneajast. kaks minutit, mõnel juhul ka kolm minutit kõneleja kohta. kaks riiklike parlamentide esindajat ja siis järgneb üks Euroopa Parlamendi saadik. kell, mis on äh, seina peal, näitab teile kõneaega ja kui te näete, et teie kõneaeg hakkab otsa saama, siis palun võtke oma sõnum kiiremini kokku. niimoodi oleme me siis oma tööd äh, alati kujundanud juhtimise poolelt äh, oleme siis esindatud äh, mina ja Bulgaaria Rahvusassambleest proua Menda Stojanova. kõigepealt äh, annan sõna härra Roberto Gualtierile. palun aga enne veel äh, proua Stojanova. Уважаеми господин Либервицки, заместник председател на Европейския парламент и наш... Suur tänu, härra Liberatski, Euroopa Parlamendi asepresident ja kaasjuhataja käesoleval sessioonil. lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, riiklike parlamentide saadikud, austatud kolleegid Bulgaaria on olnud osa Euroopa Liidu perest nüüd juba üle kümne aasta. me oleme praegu Euroopa Liidu eesistujad, keskendudes tugevamale, demokraatlikumale Euroopa Liidule ja meie prioriteediks on majandus- ja rahaliidu süvendamine. aga me ei soovi, et et äh, majandus- ja rahaliidu süvendamine toimuks nende liikmesriikide kulul, kes ei ole Eurotsoonis. seetõttu on ääretult äh, oluline rääkida ESM-ilt äh, üleminekust EMF-iks. stabiilsusmehhanism oli oluline kriisi ajal see andis äh, lisafinantstuge Eurotsooni liikmetele, kes olid raskustes. nüüd äh, muudetakse see mehhanism fondiks niimoodi saavad äh, selle uue mehhanismiga koostööd teha ka Eurotsoonist väljas olevad Euroopa Liidu liikmesriigid. EMF-il on vaja kohast äh, laenamisvõimekust. me hakkame täna rääkima ka Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide rollist seoses fondi üle järelevalve teostamisega. riiklikel parlamentidel ja Euroopa parlamentidel on nüüd äh, võimalus mängida olulist rolli Euroopa Liidu majandusjuhtimises. me oleme eriti toonitanud lähimuspõhimõtet ja proportsionaalsust. oleks hea meel kuulda teie üldisi kommentaare sellel teemal, sellepärast et me räägime ju siin Euroopa Liidu tuleviku väga olulisest äh, osast enne kui äh, me kuulame teie kommentaare, anname sõna äh, peakõnelejatele, kõigepealt härra Gualtieri, äh, kes on EKOn komisjoni esimees. suur tänu, juhataja. ei ole kahtlust, et kriisihaldusvõimekus, selle tõstmine on oluline majandus- ja rahaliidu eduks. seetõttu me tervet, tervitame nõukogu resolutsiooni luua EMF, aga see nimi tundub olevat äh, eksiteele viiv, sellepärast et see ei tegele rahapoliitikaga, mis on EKP täielik pädevus ja see ei sarnane ka IMF-iga Euroopa Komisjon pakub välja, et meil äh, jääks äh, alles ESM-i äh, stabiilsustoetus ja rääkisid alles vastavad krediidiinstitutsioonid, mis meil on. nii et meil võib-olla tuleks muuta see nimi Euroopa rahafondiks või Euroopa stabiilsusfondiks. parlament äh, pakub äh, välja parendusi ESM-i lepingusse, eriti mis äh, puudutab poliitika koordineerimist ja mitmepoolset järelevalvet. see on ääretult oluline. meil tuleb vältida juhtimises topelttöö tegemist, mis läheks vastuollu lepingutega. oluline on, et uuel ESM-il oleks võimalik äh, läbi viia makromajandusliku analüüsi järelevalvet äh, sarnaselt äh, sellele, mida teeb IMF. meil tuleb restruktureerida enne kui me ESM-iga edasi läheme. niimoodi me tugevdaksime finantsstabiilsust lähtuvalt äh, lepingu artiklist sada kolmkümmend kuus. teadlased on välja pakkunud omapoolseid lahendusi, aga siinkohal poliitikud ja keskpanga esindajad äh, on ilmselt siiski paremini kursis äh, finantsstabiilsuse äh, vajadustega. ja ma toetan siinkohal Prantsusmaa rahandusministri seisukohti. oluline komisjoni ettepanekus on see, et uus ESM võetakse Euroopa Liidu toimimise lepingusse üle, niimoodi me tugevdame institutsionaalset sidusust ja juhtimise tõhusust. siis meil oleks võimalus ESM-ile anda ka lisaülesandeid pärast seda, kui see integreeritud äh, liitu. üks näide, kui ESM on integreeritud lepingutesse, siis tulevikus saab olema lihtsam äh, makromajanduse äh, stabiilsuse või stabiliseerimise funktsioone lepingutesse üle tuua ja kui nüüd vaadata asju parlamendi perspektiivist, siis tuleb tähelepanu pöörata sellele, et äh, meil on artikli äh, kolmsada viiskümmend kaks protseduur ja see näeb ette, et kaasatakse nii Euroopa Parlament kui ka riiklikud parlamendid ja saavutatakse läbipaistvus ja vastutus nii Euroopa Parlamendi äh, kui ka riiklike parlamentide ees. komisjoni ettepaneku artiklid viis ja kuus äh, pakuvad välja sätted äh, parlamentaarse vastutuse vallas, kus siis ESM või EMF tulevad välja kord aastas äh, aruannetega Euroopa Parlamendile ja riiklikele parlamentidele ja kõikidel parlamentidel on võimalik äh, esitada kirjalikke küsimusi ja kutsuda ka tegevdirektorit äh, kohtumisele. meil on vaja kindlasti paindlikkust, äh, meil on vaja ühelsust nõukogus äh, ja parlamendi toetust ja osad ametnikud ütlevad, et Euroopa Parlament äh, siin haarab rohkem võimu käesolevaga, kui talle õigusaktidega on ette nähtud, aga see ei vasta tõele. on oluline et kuna ESM luuakse liikmesriikide vahenditega, siis peavad liikmesriigid ega parlamendid siin olulist rolli mängima. kui nüüd vaadata uue Saksa valitsuse koalitsiooniprogrammi, siis seal toonitatakse ka selgelt seda, et ESM tuleb äh, integreerida Euroopa Liidu õigustikku, äh, seetõttu meil ei tohiks olla siin äh, võimaluse maha magamist ja meil tuleks sellel teel edasi minna, aitäh. aitäh, härra Kulteri. nüüd annaksin sõna. järgmisele eeskõnelejale, härra Norbert Brackmann, Saksa Bundestagi eelarvekomisjoni liige lugupeetud äh, daamid ja härrad, äh, austatud äh, kolleegid, kui me räägime sellest, millist rolli mängivad parlamendid, siis äh, soovin keskenduda kolmele olulisele punktile. komisjon äh, lähtub sellest, et tema ettepanekud, äh, millega tuldi välja kuuendal detsembril kaks tuhat seitseteist, on teostatavad ilma lepingu muutuseta ja see minu arvates juriidiliselt ei ole võimalik. Euroopa Komisjoni ettepanek läheb kaugemale kui äh, üksikpädevuse volitus, me räägime siin sellest, et äh, kaheksakümmend miljonit äh, makstakse sisse ESM-i ja väljamakse võib olla kuni viissada miljonit eurot ja siin on tegemist äh, tõesti euro päästmise raske kaurväega. seda teemat arutatakse Saksamaal praegu väga tuliselt ja artikkel kolmsada viiskümmend kaks Euroopa Liidu toimimise lepingus ei saa olla piisav õiguslik alus ja veelgi olulisem kui juriidiline küsimus on poliitiline küsimus, kas äh, me saame Euroopat äh, ja äh, rahandusküsimusi jagada siin kaheks, nii et äh, mis on äh, alternatiiv, kas ESM-ist äh, EMF-i luues ei teki meil kahekiiruselist Euroopat ja kas kahekiiruseline Euroopa ei ole seotud mitte sellega, et Eurotsoonist välja jäävad riigid jäävad nii-öelda maha kas me oleme valmis äh, selliseid lepingumuutusi sisse viima? kõik riiklikud äh, parlamendid peaksid olema teadlikud äh, sellest arengust ja tegelema aktiivselt ESM-i muutmisega EMF-iks, sellepärast et ainult nemad suudavad EMF-i, mille maht mootustab mitu Euroopa Liidu eelarvet ainult nemad saaksid selle legitimeerida. ja kui me tahame selle salaja sekundaarõiguses äh, üle võtta, siis äh, kodanikud äh, sellist lähenemist ei aktsepteeri ja ma ei kujuta ette, et ka riiklikud äh, parlamendid aktsepteerivad seda. mina saan rääkida siin äh, Saksamaa parlamendi nimel, meie igal juhul ei võta endalt ära aktiivse osalemise võimalust ja teiseks Euroopa Komisjoni äh, lootus, et äh, liikmesriigid annavad äh, olulisi otsustuspädevusi vabatahtlikult Euroopa Liidule ja lepivad sellega, et on vastutuskohustus liikmesriikide parlamentide ees, see on põhjendamatu, sellepärast et nii ESM-i sisse makstav raha kui ka äh, sinna edaspidi makstav äh, raha on äh, ju konkreetsed, ähm, konkreetsetele eesmärkidele pühendatud äh, summad. Saksamaa teatas aastal kaks tuhat seitseteist, et ESM ähm, e peaks olema Euroopa kriisilahendusfondi toetuseks ette nähtud. ja lõpetuseks liikmesriigid on ju alati need, kes on viimased vastutajad ja seetõttu peab liikmesriikidel ja nende parlamentidel olema ka kontroll nende vahendite üle, mis äh, EMF-i sisse makstakse. ja Saksamaa esindaja EMF-i nõukogus äh, on äh, seotud vastutusega Saksamaa parlamendi ees, ta ei saa hääletada nõukogus enne parlamendi nõusolekut. Saksamaa konstitutsioonikohus kinnitas selle üle oma otsuses EMF-i kohta, nii et konstitutsioonist lähtuvalt ei saa siin äh, katkestada sidet ESM-i ja riiklikul tasandil äh, eelarve pädevate asutuste vahel. oluline on pöörata tähelepanu sellele, et äh, sellisel juhul ei ole ka ESM-i nõukogu tegutsemisvõimeline ilma liikmesriikide otsese toetuseta Euroopa Valuutafond EMF saab kontrollida eelarvedistsipliini, saab äh, avastada kõrvalekaldumisi, eriti oluline artikkel neli järelevalve osas, EMF äh, saab äh, asendada senised troika programmid, aga EMF-il peab äh, selleks äh, olema võimalus äh, tegutseda iseseisva institutsioonina, nii nagu EKP või nagu Euroopa Investeerimispank, ta ei tohiks olla Euroopa Komisjonile allutatud ainult siis, kui tegemist on äh, iseseisva institutsiooniga, siis ta saab äh, vastutada eelarve kontrolli eest ja vastutada ka parlamentide ees. sellise otsuse peab vastu võtma nõukogu ja sellise konstruktsiooni puhul oleks äh, selge, kus äh, algavad ja lõpevad poliitiliste pädevuste ülekandmiste järeleandmised, aitäh! aitäh, härra Brahman. nüüd annaksin sõna proua Alba Kerkile, Portugali parlamendi Euroopa asjade komisjoni liikmele, palun. Thank you, chair. <clears throat> Muito bom dia. Uh, no, no âmbito deste, desta discussão, importa recordarmos que a crise financeira que começou em 2007 e acabou por evoluir. aitäh. Eh, esimesed eh, kriisimärgid eh, tekkisid, tekkisid kaks tuhat seitse, need tabasid üksteise, kriis tabas üksteise järel, lõsid Euroopa Liitu see oli esimene kriis pärast ühisraha kasutusele võtmist ning see näitas äh, nõrkkohti, mis olid olemas euro loomisest peale. pärast esmaseid edusamme pärast kriisi näeme, et Euroopa on suutnud äh, olukorda lahendada luues institutsioone, mis äh, suutsid ähm, olukorda parandada. Need, kes kritiseerivad Euroopat äh, lahenduste puudumise pärast, peavad siiski tunnistama, et väga palju on ära tehtud, hoolimata suurtest raskustest, mida mainiti juba eelnevatest sõnavõttudes, äh, kus äh, räägid, on räägitud ka mit-, paljudest raskustest, mis äh, on Euroopa Liidu tabanud seoses tema väga mitmekesisus, pesise olekuga. tõsi on, et väga palju on ära tehtud, kuid väga palju on veel ka teha ning äh, seega äh, tuleb leitud lahenduste juurde jääda. komisjon on teinud ettepanekuid mitmesugustes valdkondades ning äh, juhid, riikide juhid äh, peavad põhjendama äh, oma ajakavasid ja oma reforme ja vaatama siis, kas nad saavad oma ülesannetega hakkama või mitte. Euroopa Liidu aluseks on reeglid, institutsioonid. eelkõige puudutab see aruandluskohustust kõigi Euroopa kodanike ees. räägime siin praegu sellest, et stabiliseerimisfond äh, peaks äh, muutuma äh, kriisilahendusfondiks, üritame muuta toetusfondi kriisi ajal, vaid tuge-, peame sellest tegema tugevama institutsiooni ja seda peaks kontrollima need, keda, kes esindavad Euroopa rahvaid tahaksin rääkida selle institutsiooni eh, pädevustest, Backstockist, mis on kriisilahendusfond. Eh, see on oluline selleks, et pangandusliitu lõpuni viia, kuigi sellest üksi ei piisa, mis puudutab pangandusliitu, siis äh, pankade ja, ja riikidevahelistes suhtes tuleb üle vaadata ning äh, äh, ei tohi unustada et äh, Eurogrupi järeldused pangandusliidu loomise kohta täheldati mitmesuguseid probleeme ning lõpetuseks otsustati riski äh, jagamisele toetuda, et riske vähendada äh, Su, erinevate instrumentide suurem suveräänsus tähendab seda, et riskid on paremini jaotatud praegusel hetkel on meile äh, selge, et äh, sellise äh, backstopi loomine on üks tähtsamaid elemente. arvesse tuleb võtta ka ajakava sellise fondi loomisel, deposiitide garantiid ja me ei tohi unustada ka seda, mida kuulsime aastatel kaks tuhat kaksteist, kolmteist ma, ma loodan, et ei ole vaja, et vallanduks uus kriis, et oleks vaja, et uus sammas pangandusliitu üles ehitada. mis puudutab parlamentide panust, siis ma leian, et komisjoni ettepanek on tasakaalustatud ning eh, see näeb ka uut rolli ette Euroopa Parlamenti, mis meid kõiki esindab. ei tohi unustada äh, et äh, see kodanike kaasamine tähendab äh, eelkõige liikmesriikide valitsuse tegevust, sest nemad osalevad aruteludes ja neil on kohustus äh, oma tegevustes selgitada oma kodanike ees. me ei saa seda aspekti tahaplaanile jätta, oleme liialtki tihti näinud äh, kuidas eh, liikmesriikide valitsused eh, vabandavad kodanike ees eh, koda-, otsuste pärast, mida langetab Euroopa Liit. see ei aita kaasa Euroopa lähendamisele kodanikele e,. ning valitsuse sõnavõtud parlamentide ees on olulised objektiivselt, et garanteerida suuremat lähedust ja eriti oluline on sidusus Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel, eh, sealjuures peavad eh, aruandlusega tegelema liikmesriikide parlamentide ees, liikmesriikide valitsused, me teame, et see eh, on keeruline, kuid kriisi ei tohi unustada, kuigi see on selja taha jäetud, on palju vaja veel siiski ära teha, et samasuguseid kriise tulevikus ei toimuks, loodetavasti et äh, me ei keskendu ainult mõningatele probleemile ja et me ei unusta, et kõige nõrgemate aitamine aitab koos kogu Euroopa Liitu. Благодаря ви, госпожо Албакари. Aitäh, proua Albakarke. nüüd annan sõna uuesti tagasi härra Liberatskile, et ta äh, juhiks järgnevat arutelu. aitäh, proua Stojanova. ma tuletaksin teile meelde seda roosat paberilehte, mille te saate täita, kui so-, sõna soovite, sest me oleme jõudnud väga olulisse hetke ma tuletaksin teile meelde, et me räägime siin ESM-ist EMF-ini liikumisest ning sellest, milline peaks olema parlamentide roll. Roberto öö, oma ettekandes lõi konteksti, sellele saime vastuse härra Bachmannilt ja proua Alba Kerkelt. minu, minu meelest äh, on meil praegu siin äh, äh, selline, oleme jõudnud sellisesse kohta, kus me peame rääkima mitte sellest, kas seda teha, vaid kuidas seda teha. ja esimesena annaksin sõna proua Fabienne Kellerile, Prantsuse Äh, parlamendist. suur aitäh teile, härra Liberatski, et meil, mulle sõna andsite. ja tahaksin kaks mõtet välja öelda, olles Prantsuse senatis finantskomisjoni liige. kõigepealt äh, tahaksin rääkida euroalast ning äh, vajadusest majanduspoliitikat euroalal koordineerida lugupeetud proua spiiker Stojanova, muidugi tundes sügavat lugupidamist kõigi riikide vastu, kes euroalasel ei ole, tahaksin esitada küsimuse, kas poleks parem selgelt eelistada eelarve loomist euroala jaoks, eh, mis oleks autonoomne, selle asemel, et lihtsalt pühendada sellele eelarverida teine asi, te meenutasite just, et meie istung keskendub Euroopa Parlamendi rollile, meil on hea meel siin viibida, kohtuda kolleegidega, mina osalen sellisel kohtumisel juba kolmandat korda, aga me peaksime kohtuma tihedamini, sest selline koordineerimistegevus on äärmiselt oluline liikmesriigi majanduspoliitika äh, koordineerimisel Euroopa poliitikaga ning see on ka Euroopa poliitika parema selgitamisega, millest rääkis proua Alburquerque. me kõik eh, peame eh, toetama Euroopa strateegiaid, mis on tegelikult meie kõigi strateegiaid. sellega seoses ma arvan, et meil oleks vaja euroala parlamenti, mitte uute saadikutega, vaid delegatsioonidega, nagu me siingi viibime Euroopa Parlamendist, Euroopa Komisjonist ja liikmesriikide parandajasest. mina kui endine Strasbourgi linnapea tahaksin ma paluda, et selle parlamendi eh, kohtumised toimuksid eh, Euroopa Liidu parlamendis, eh, mis on siis Strasbourg. aitäh! proua selle väga selge avalduse eest, minu arvates on see hea algus. järgmine kõneleja. proua Margarita Marovs Portugali parlamendist. Euroopa Asjade Komisjoni aseesimees. <clears throat> Eh, eh, suur aitäh teile eelkõneleja juba esitas ühe eh, idee, mida meil pole kahe minutiga võimalik pikemalt arutada euroala parlamendi kohta, kuid tahaksin kahte asja siiski selgelt öelda, kõigepealt vajadus eh, euroala paremini koordineerida, see tähendab, et räägime majandusjuhtimisest, mis peab olema demokraatlikult, eh, mis peab olema demokraatlikult kontrollitav. see on lähtekoht <clears throat> seoses Euroop-, äh, äh, Euroopa Stabiilsusfondi, Euroopa valu-, rahandusfondiga. Äh, see peab tähendama ka teatud muudatusi ning leiame, et Euroopa stabiilsusmehhanismi muutmine Euroopa eh, rahandusfondiks eh, toimuks Euroopa aluslepingutele tuginedes ja Euroopa õigust arvestades. ning eh, sooviksin eh, toetada härra Gualtieri ettepanekut sellisel kujul, nagu ta seda meile esitas, nagu ka härra Brackmanni ettepanekut. praegu oleks vaja tugevamat struktureeritumat mehhanismi, mis oleks paindlikum, mida oleks võimalik eh, eh, kasutada, toetudes olemasolevatele lepingutele, mitte uuele valitsusvaheldusele lepingule. aitäh, nüüd annan sõna härra Papadimulisele, Euroopa Parlamendi asepresidendile. palun, Dimitros. aitäh, härra esimees komisjoni ettepanek muuta Euroopa stabiliseerimismehhanism Euroopa Valuutafondiks on samm õiges suunas. ma nõustun. Euroopa Parlamendi majanduskomisjoni esimehe härra Kolteri sõnadega, meil on vaja suurendada majanduslikku aruandmist, aruandluskohustust ning Euroopa Parlamendil peavad olema järelevalveõigused. ma ei nõustu härra Brakmaniga. minu arvates kogemused on meile näidanud ja õpetanud, et me peame astuma pigem sammu edasi, härra Brakman. kui kriis jõudis Euroopasse ja meie Portugali kolleeg mainis ka seda, siis Euroopa Liidul ei olnud mehhanisme, et sellele reageerida ning tuli luua uued mehhanismid nagu ESM. ennem seda oli meil EFSF nüüd on olukord rahunenud ning me peaksime looma vundamendi järgmisele kriisile reageerimiseks. me peame kasutama ühenduse meetodit, sest valitsustevaheline lähenemine eraldi on näidanud, et ta on liiga paindumatu, liiga bürokraatlik ning ei kaitse meid tulevaste tormide eest. seetõttu on meil vaja tugevamat liitu ning mitte sõnades, vaid tegudes loomulikult mängivad väga olulist rolli ka liikmesriikide parlamendid, aga me peame tugevdama Euroopa Parlamendi rolli, mis on valitud meie kodanike poolt ning me peame ka tagama, et me jõuame lõpule pangaliidu ning öö, raha- ja majandusliidu loomisega sest Euroopa Liidu jaoks ei ole hea kui meil see kolmas sammas, hoiuste tagamise skeem, mille komisjon esitas paar aastat tagasi, et seda blokeerivad paar riiki nõukogus, kaks nendest on Hollandi ja Saksamaa valitsused. me ei saa öö, juhtida Euroopat nii, et peame silmas eelkõige öö, suuri hargmaiseid ettevõtteid meis, me ei tohi liikuda äh, edasi nagu tigu, kui me räägime sotsiaalse Euroopa ülesehitamisest ning demokraatlikust vastutusest. minu arvates kohtumised nagu tänane annavad meile põhjust äh, minna edasi tugevama Euroopaga. aitäh, järgmine kõneleja, härra Bartolo Maltalt. Thank you, Mr Chairman. aitäh, härra esimees kõigepealt tahaksin öelda, et äh, see, et Euroopa Liit sellise fondi saab ja et sellise fondi loomist arutatakse, on positiivne samm edasi ning äh, seda saab vaid kiita. tagantjärele tarkadena võib öelda, et äh, kriisi oleks võimalik paremini olnud ohjeldada, kui selline fond oleks olemas olnud kriisi alguses leian, et peame Euroopa Liiduna valmis olema selleks, et selline kriis meid ka tulevikus võib tabada. ning kaks väikest asja veel, mis puudutab äh, fondi nime. arvan, et see ei peaks olema Euroopa Rahandusfond või Valuutafond, sest äh, leian, et äh, see on eksitav. et selle eesmärgid oleks teistsugused kui rahvusvahelisel valuutafondil, võib-olla tuleks välja mõelda mõni teine nimi. veel olulisemalt, äh, võttes arvesse, et meie riik on üks väiksemaid äh, äh, euroala riike, kuigi majanduslikult tublim paljud kui suured riigid, siis Malta valitsuses usume me, et oluline on säilitada ESM-i praegune juhtimisstruktuur ehk siis see tähendab seda, et öö, et äh, kõigi liikmete toetus äh, otsuste langetamisel peab olema vajalik ning äh, selline rahandusfond peaks olema veel arutelu all, et mõista, millised tagajärjed ja mõjud sellel konkreetselt võiksid olla. ning suur aitäh teile sellise eh, ilusa ajast kinnipidamise, ühesõnaga ajast kinnipidamise eest. järgmisena saab sõna Peeter Hansik eh, Hollandist. ja peale selle on mul veel üks taotlus, palun tõstke kätt enne kui eh, te kõnelema hakkate, et kaameraoperaator leiaks teid üles saalist aitäh, härra esimees. suur aitäh teie väärtuslike kommentaaride eest. sooviksin eh, paar sõna öelda härra Brackmanni sõnavõtu kohta, ma toetan seda. kõigepealt eh, härra Dombrovski täna hommikul ütles, et meil võib olla tõeline rahaliit ainult siis, kui meil on demokraatlik rahandusliit, tal on õigus kakskümmend kuus parlamendi ühines parla-, Hollandi parlamendi ettepanekuga, et alla kirjutada eh, kirjale, eh, mis oli suunatud Euroopa eh, Liidu Nõukogule ja Eurogrupile, et meil oleks võimalik jälgida seda, kuidas Euroopa Liidus seadusi vastu võetakse, kuidas Eurogrupis otsuseid langetatakse arvan, et me peame edasi võitlema, sest ükskõik, mida me ka otsustame, meie parlamendi liikmetena peame saama seda küsimust arutada, eriti kui see puudutab äh, sadu miljoneid eurosid. teiseks äh, olen ma mures äh, selle riski, tohutu riski pärast, mille on endale võtnud Euroopa Keskpank, ostes sada miljonit võlakirju valitsustelt juba kuus aastat me oleme sellega tegelenud, selline poliitika on ohtlik, kui me nüüd arvame, et on võimalik kriis lahendada selliseid kriisifonde aina juurde tehes, mida muudkui kasutame, mida on väga raske või mitte võimatu tagasi maksta ja see tähendab, et süsteemne kriis on lahendamatu, me oleme seega valel teel tehkem seega kõik selleks, et me äh, luua institutsioone, mis süsteemseid äh, riske juurde ei tekitaks. ja seega äh, võib-olla varade küsimuse lahendamine keskpanga jaoks tuleb mõeldes kõige selle peale, et probleeme peavad lahendama siiski liikmesriigid aitäh ja mängureeglite kohaselt pean sõn-, sõna andma härra Bertlukele, Saksamaa saadikule. aitäh, härra esimees, räägin saksa keeles. kõigepealt äh, härra Papadimulis ja härra Gualtieriga ma nõus ei ole sest äh, äh, nende sõnavõtud ei võta arvesse vastutuste ja kohustuste põhimõtet. eriti äh, häiriv on minu jaoks see, mida ütles härra Gualtieri selle kohta, kuidas tuleks ära kasut-, äh, kasutada teadlaste arvamusi. Zwingend er- meie arvates on väga oluline pöörata tähelepanu just sellele, mida teadlased on öelnud. EMF võib raha eraldada siis, kui riik pikas perspektiivis on võimeline oma võlgadega toime äh, tulema, siis äh, tuleb kaaluda ka võlgade restruktureerimist ja seda mitte EMF-i äh, kulul. kui analüüsitakse riigi võla võimekus, siis seda ei tohiks teha poliitiliselt, nii nagu seda äh, seni on tehtud ja on äh, täiesti äh, vale, et kui Euroopa Komisjoni analüüs ja EMF-i analüüs lähevad omavahel vastuollu võlgade võimekuse osas meil tuleb selliseid äh, vastuolusid vältida ja tuleb tagada, et EMF ei oleks poliitiliselt mõjutatav, aitäh. aitäh, järgmisena härra Nikolas Manios, sotsiaalasjade komisjoni esimees Kreekast. tere hommikust, daamid ja härrad. ma ei ole küll ökonomist, aga ma arvan, et ESM-i muutmine EMF-iks oleks oluline teetähis Euroopa projekti lõpuleviimisel. seeläbi saab vähendada ebavõrdsust liikmesriikide vahel me kuulsime siin, et Euroopa Valuutafond võib tekitada mitmekiiruselise Euroopa, ma ei tea, mitu kiirust või käiku Euroopas praegu on, aga ega euro siin süüdi ei ole, vähemalt ainukesena. pigem tuleb süüdistada vastu võetud poliitilisi otsuseid, liikmesriikide vahel on erinevusi, aga probleeme on ka liikmesriikide sees. Need poliitilised otsused mängivad võtmerolli meie probleemide lahendamises. kui Euroopa Valuutafond, mis põhineb, põhineks öö, Äh, Euroopa aluslepingutel, siis, siis tal äh, puuduvad äh, ka IMF-i instrumendid, meil on aga väga halbu kogemusi IMF-i sekkumisega Euroopas, näiteks Kreekas. Nad nõudsid, et tühistataks tööõigus, kärbitaks tohutult eelarvet ning mida nad lõpuks ütlevad, nad ütlesid, et jah, me eksisime teie äh, meie otsused, äh, poliitilised soovitused olid valed. seega ma arvan, et Euroopa Liit peab võtma endale ajaloolise vastutuse ning peab ära kasutama seda vahendit, et probleemid juba äh, alguses lahendada nii Euroopas kui äh, liikmesriikide tasandil. aitäh, järgmine kõneleja Birgit Vinkemann Bundestagi eelarvekomisjonist. Jetzt, okay. Sehr geehrter Präsident austatud äh, juhataja, lugupeetud äh, daamid ja härrad, AFD fraktsiooni nimel tahaksin ma öelda, et et äh, ESM-i ümberkujundamine EMF-iks äh, sekkub äh, riiklikku pädevusse. Saksamaa konstitutsiooni kohtuotsus, Lissaboni otsus ütles, et demokraatia ja, ja õigusriikluse põhimõttega ei arvestata siin piisavalt. riiklikel parlamentidel on kontroll eelarve üle ja siinkohal sekkutakse sellesse eelarvepädevusse. Saksamaa konstitutsiooni kohus otsustas, et äh, eelarve üle kontroll on riigi identiteedi osa ja seega Euroopa Liidu pädevus ilma Saksamaa läbiviidava rahvahääletuseta ei ole võimalik. nii nagu härra Brakman ka ütles, siis äh, reegel äh, kolmsada viiskümmend kaks on äh, võetud siin õiguslikuks aluseks ja juba aastal tuhat üheksasada üheksakümmend kuus ütles Euroopa Kohus, et siin on tegemist ühekordse pädevuse reguleerimisega. ma tahaksin viidata ka sellele, et siin ei ole arvestatud äh, piisavalt majanduspoliitiliste aspektidega. Saksamaa keskpank äh, on äh, EKP tähelepanu juhtinud sellele, et Saksamaa sissemakse EKP-sse seega öö, nii-öelda kohustuse teiste riikide ees on kaheksasada kaheksakümmend kaks miljardit ähm, eurot, see on rohkem kui Saksamaa eelarve. kuna mul on aega väga vähe, siis ma ei äh, saa kogu seda teemat äh, piisavalt juriidiliselt ja majanduslikult käsitleda, aga viitan äh, vanale ütlusele, ei maksa saagida seda oksa, millel istud meil tuleb arvestada Euroopa Kohtu otsustega ja Saksamaa konstitutsioonikohtu otsustega ja siin äh, tuleb äh, Euroopa Komisjonil oma pädevustest kinni pidada. tänan, järgmisena kolleeg Koljoti Itaalia sõnad. Match. I think the how to suur tänu. ma arvan, et äh, see kuidas äh, uut äh, institutsiooni nimetada, see on äh, oluline küsimus, kui vaadata nüüd Euroopa Komisjoni ettepanekut, mida ka härra Kolteri meile tutvustas, siis Euroopa valuutafond ei ole sobiv nimi sellele uuele institutsioonile. kui ma kuulasin Saksamaa kolleegi Brakmanni, siis äh, EMF siiski on äh, vastuvõetav. kui vaadata nüüd teie ettepanekut ja komisjoni ettepanekut, siis on selge, et äh, te soovite riisi, kriisis laenamise haldamise üle anda uuele EMF-ile ja see muudab äh, komisjoni praegust rolli, kohandumisprogramme, nende rakendumist, nii et sellest vaatenurgast on väga oluline, et äh, uues EMF-is peaks äh, laenatama nendele riikidele, kellel ei ole juurdepääsu laenuturule. siin on tegemist nüüd hoopis äh, teistsuguse ettepanekuga. võrreldes ESM-iga ja kui nüüd rääkida juhtimisest, siis äh, asi ei ole niivõrd riiklike parlamentide kontrollis, kuivõrd selles, et äh, EMF on nagu võlausaldajate riikide otsevahend. nii et äh, minu jaoks on ebaselge, kuidas see toob endaga kaasa suurema demokraatliku äh, vastutuskohustus Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide ees, nii et ma tahaksin äh, teilt lisakommentaare, ma saa-, tahan paremini aru saada mis äh, siin täpselt äh, see vahe on? suur tänu. ja nüüd äh, riiklike parlamentide nimel rohkem keegi sõna ei soovi, seega palun meie panelistidel kommenteerida seda, mida seni on öeldud. kõigepealt äh, Roberto Gualtieri, palun. suur tänu. tegemist on olnud väga olulise ja kasuliku aruteluga. me saame tõesti niimoodi lisandväärtust, kui meil on siin koos äh, erinevate parlamentide liikmed, äh, me hakkame niimoodi teineteist paremini mõistma. ma tahaksin loomulikult äh, kommenteerida seda, mida ütles härra Brakman, nagu ka teised kolleegid ütlesid, siis äh, me oleme siin eriarvamusel. aga mitmed äh, eriarvamused on minu arvates ka lihtsalt teineteisest möödarääkimine loomulikult on äh, küsimus äh, selles, millised ülesanded me sellele institutsioonile anname. härra Brakman äh, pakkus välja, et sellel institutsioonil peaks olema selline roll, mida täidab praegu põhimõtteliselt Euroopa Komisjon lähtuvalt lepingutest ehk siis makromajanduslik kontroll, fiskaalkontroll, ühesõnaga, et kui me selle annaksime kõik ESM-ile, siis see muudaks äh, kõige ja see ei oleks poliitiliselt äh, soovitav, sellepärast et äh, Euroopa Komisjon vastutab nõukogu ja parlamendi ees. kui siis oleks iseseisev institutsioon, millel on äh, võimalus isegi fiskaalreegleid äh, jõustada, siis see muudaks täielikult meie majandus- ja rahandusjuhtimist ja siis tuleks äh, tõesti lepingut äh, muuta, eriti seda artiklit, mis annab need pädevused Euroopa Komisjonile. kui me võtame Euroopa Komisjonilt pädevused ära ja anname need ühele teisele institutsioonile, siis see tähendab äh, täielikku lepingu muutmist, nii et tõepoolest me räägime millestki, mis ei eksisteeri, kui me seda ütleme, siis äh, me peaks jätma kas ESM-i selliseks, nagu ta on, või tuleks viia see valitsustevahelisele tasandile. ma ei usu, et keegi meist äh, on arvamusel, et meil on võimalik äh, täielikku lepingu muutust äh, läbi viia, ükskõik kas me oleme selles nõus või mitte. ühesõnaga kui viia nüüd äh, poliitilise järelevalve kohustus äh, Euroopa Komisjonilt sellele institutsioonile, siis jah, ma ei kujuta seda küll ette, see oleks täielik äh, lepingute muutmine, meil ei ole sellest vaja üldsegi rääkida, sellepärast et see ei ole praegu aktuaalne. aga millest me siis praegu räägime? me soovime ESM-ile lisapädevusi, me soovime rekapitaliseerimist äh, koostöös IMF-iga, kui vaja, või ka ilma rahvusvahelise valuutafondita. praegu ESM-il sellised võimalused ka on. ja praegu me räägime sellest, et äh, meil tuleks võimalusest teha kohustus kõik äh, keskpankurite ja kõik, kes äh, tegelevad, äh, teavad, et äh, kui on kohustus, siis see avaldab survet riigi võlaturule. ühesõnaga teised äh, ülesanded on need, mille osas äh, meil on siin eriarvamusi. miks artikkel kolmsada viiskümmend kaks ja mitte valitsustevaheline lähenemine? härra Brakman, te ütlesite, et tuleb kaasata kõik liikmesriigid, ka need, kes ei ole euroalas ja seda just artikkel kolmsada viiskümmend kaks teeb. kõikide liikmesriikide ühehäälne otsus on vajalik, seda ütlebki kolmsada viiskümmend kaks ja te ütlesite täiesti õigesti, et äh, riiklikud parlamendid äh, peaksid mängima tugevamat rolli kui Euroopa Parlament, sest valitsused vastutavad ju nende eest ja seda ka komisjoni ettepanek äh, ütleb Saksamaal äh, valitsus vastutab äh, Bundestagi ees äh, seoses ESM-iga ja seda Euroopa Komisjoni ettepanek ei muuda. Euroopa Komisjoni ettepanekuga lisatakse üht-teist juurde. lisatakse juurde vastutuskohustust lisatakse juurde see, et äh, teie ees ei vastuta mitte ainult äh, Saksamaa esindaja siis näiteks või noh, konkreetselt teie riigi esindaja, vaid ESM-i äh, tegevdirektor ähm, Regling, nii et midagi ei võeta riikliku parlamendi pädevusest ära, vaid antakse juurde. nii et teie ees vastutab mitte ainult teie riigi esindaja, vaid kogu ESM ja see on minu arvates äh, küll väga hea. ja Euroopa Parlament saab teha sama, arutada kõike härra äh, Reiklinguga, saab korraldada kuulamisi seoses ESM-iga ja nii edasi. jällegi, ma arvan, et äh, kui me teineteisega räägime, siis me saame lõpuks teineteisest ka paremini aru. siin on tõesti vääriti mõistmist äh, palju. Euroopa Parlament äh, toetab äh, lepingutesse integreerimist ESM-i osas ja kindlasti peaks olema riiklikel parlamentidel eripädevused, siin räägiti ka Euroopa Keskpangast ja, aga ma ei saanud ausalt öeldes aru, kuidas see ESM-iga seotud on. Euroopa Keskpank on äh, iseseisev institutsioon, ta ei äh, sõltu oma poliitikas, äh, oma tegevuses poliitikast või poliitikutest, aga see kõik ei ole üldsegi seotud ESM-iga ja selle muutmisega EMF-iks Äh, lõpetuseks. tõsi on see, et äh, tugevdatud äh, ESM aitaks kaasa Euroopa Raha- ja Majandusliidu süvendamisele, sellepärast et siis oleks meie võimekus suurem komisjoni ettepanek äh, jätab alles äh, praeguse ESM-i äh, toimimise ja lisab sinna veel aspekte juurde, meil saab tulevikus olema rohkem võimalusi ja igal juhul liikmesriikidel on võimalus olla nõus, olla vastu, panna veto. niisiis, kui me liigume edasi äh, sellel teel ESM-i EMF-iks äh, muutmisel, siis äh, see annab meile mitmeid uusi võimalusi ja lõpetuseks Euroopa Komisjoni ettepanek äh, on minu arvates väga tasakaalus, äh, ükskõik mida me sellest nimest arvame ja kui vaadata erinevaid aspekte, ka õiguslikku alust, siis äh, tegemist on äh, tasakaalus äh, kompromissiga ja ma olin natukene üllatunud, ma lugesin Saksamaa suure koalitsiooni programmi, mis tõesti läheb selles suunas ja nüüd härra Brakmani tõlgendus on hoopis teistsugune, ma üritan aru saada nendest kahest lausest, mis äh, koalitsiooniprogrammis äh, minu jaoks äh, kõlavad väga positiivselt, aitäh! aitäh, härra esimees Roberto Gualtieri. nüüd härra Norbert Brackmann. aitäh selle võimaluse eest. arutelust arutelust selgus korduvalt, et on erinevaid arusaamu, milline eesmärk sellisel valuutafondil või ükskõik, mis ta nimiga ei oleks, peaks olema. meil on finants- ja riigivõlakriis, ESM peaks öö, öö, tagama oma poolt, et selliseid kriise enam ei tekiks ta, see on praegune ESM-i põhimõtteline funktsioon. nüüd aga soovitakse laiendada seda veel teistele eesmärkidele, mitte ainult öö, äh, öö, äh, äh, kriiside öö, leevendamisele, vaid makromajanduslikele sammudele, millega kriise vältida ning vahendid ning äh, äh, laenuvõimekus selle fondi puhul äh, eh, selleks, et oma eesmärke saavutada, on seatud küsimärgi alla. seda on teinud komisjon ja seetõttu nagu proua Keller Prantsusmaalt ütles, oleks mõistlik, et kui me soovime uusi ülesandeid anda, siis me peame üksteisega solidaarselt ka Äh, rahastama neid uusi ülesandeid. seda peab otsustama järgmise finantsraamistiku käigus või äh, kuskil mujal, aga me ei tohi siin ohtu seada äh, keeruliste olukordade puhul lahenduste leidmist kui me e, ei, ei kontrolli e, e, liikmesriikide fiskaalpoliitikat, siis võib tekkida uus kriis ning siis nende vahenditega, mis meil on kriisi leevendamiseks, hakkame lahendama uusi probleeme, näiteks ne-, neid, mis la-, kaasnevad Brexitiga ning siis kriisi ajal meil enam vahendeid ei ole. koalitsioonpartnerid Saksamaal selles küsimuses ei ole ühel nõul. aga asi ei ole selles, kas Saksamaa valitsus seda toetab või mitte, vaid see peab olema kooskõlas äh, ühenduse õigusega siin pärsitakse liikmesriikide õigusi, mis tähendab, et ka Saksamaa sees saavad toimuma tõsised arutelud selle teemal, aitäh. aitäh, härra Prakon. järgmisena Maria-Louise Albuquerque. Thank you, chair um,. I... suur tänu, ma oleksin nõus sellega, mis öeldud on ning leian ka, et komisjoni ettepanek on tasakaalustatud ja leian, et on võimalik eh, lahendada küsimusi, mis minu jaoks on pisut vildakad. kuid leian, et eh, teatud eh, mõttes oleme ikkagi takerdunud samadesse probleemidesse kui kaks tuhat kaksteist või kolmteist. endiselt on umbusku selles osas, mida komisjon Äh, selle ettepanekuga, tegelikult tahad ja see on no, samamoodi kui möödunud aastatel. IMF-i kaasamine oli vajalik, sest me polnud kriisiks valmis, me polnud valmis äh, looma äh, lahendusi raskustes riikide jaoks, aga peaksime seda olema võimelised ise tegema see ei tähenda seda, et me ei toot-, toet-, või toetuda IMF-ile, me oleme ka ju valuutafondi riik, liikmed ise, aga eelkõige oleme me eurooplased ja seega tuleks äh, toetuda meie reeglitele, lepingutele, võimalustele. leian, et siin on äh, palju probleeme, äh, arusaamatusi eelarvamusi eh, krediidiandjate ja tegutsejate vahel, see on endiselt kriisi tagajärg ja negatiivsete kajastuste tagajärg, mida oleme näinud eh, ning mis on alati kerkinud esile, kui mõned riigid on raskustes ja teised eh, ulatavad abikäe. nii et kui me sellistesse eelarve, arvamustesse kinni jääme, kui me piisavalt kiiresti edasi ei liigu, kui me ei eh, sü-, süvene, siis me ei suuda uut kriisi ära hoida. nagu härra Koltiiri seda ütles, peame eh, restruktureerimisvõimalusest eh, restruktureerimiskohustuseni jõuaks, me teame, kuidas finantsturgudest saavad isetäituvad ennustused äh, ning ähm, me ei tohi lubada, et äh, selline, et sellise olukorra ise tekitamine, võttes arvesse, et on riiki, millel on endiselt jätkusuutlikkusega probleeme, siis see on väheselge, kui äh, palju meie hoolimata kõigest oleme siiski edusamme teinud, kui turvalisem, palju turvalisem on praegu olukord võrreldes mõne aasta taguse olukorraga, aga sellest selgelt ei piisa. kui soovime tugevdada institutsioonilist raamistikku, siis äh, Eh, üritame eh, uut eh, kriisi ära hoides peame mõtlema selle peale, et uus institutsiooni luues me ei tekitaks uut kriisi, võttes arvesse kahe-kolmekiiruselise Euroopast rääkimist, siis selliseid kiirusi võib tekkida nii palju, et mõned jäävad lõplikult maha ning see on täielikult vastuolus sellega, mida oleme üritanud saavutada viimaste aastatega nii et äh, sõltumata sellest, kas tegemist on arusaamatuste või nägemustega, arvan, et on oluline et äh, tasakaalustatum lahendus leida ja ärgem üritagem komisjoni ettepanekutes näha asju, mida seal pole ning äh, seda ka selgemalt veel öelda, mõelda ma selle, mõtlema, öeldes selle peale, kui see, mis on alla, mis on ähm, kirjalikult paika pandud, tekitab kahtlusi, tuleb ennast selgemini väljendada, selgemalt kirjutada ning äh, kui Saksa Bundestagil on selline nägemus asjadest, siis võib-olla oleks äh, võimalik asja lahendada, sõnastades asja selgemini ning mis puudutab demokraatlikku kontrolli ja aruandluskohustust, siis, äh, siis äh, sellest äh, punktist me kipume kõrvale vaatama, aga ärgem unustagem, et äh, aruandluskohustus Euroopa Parlamendile tähe-, muudab kohust-, aruandluskohustuslaseks kogu kodanikkonnale, sest äh, Euroopa Parlamendi liikmed valitakse otsevalimistel kõigi kodanike poolt ning kõik kontaktid riiklike parlamentidega eh, ning eh, see ja eh, vastastikused aruandlused aitavad liiklikele parlamentidele oma demokraatlikke kohustusi paremini täita. oluline on see, et liikmesriikide parlamendid võtaksid reformid omaks ja et nad neid kaitseks ja esiteks parlamentide ees äh, kodumaal, äh, et äh, ei jääks mulje, et asju otsustatakse suvaliselt Brüsselis, Strasbourgis või Frankfurdis. see on võtmetähtsusega ja tahaksin ühtlasi öelda, et me saame aru nende muredest kes äh, soovivad äh, ühehäälsuse nõude säilitamist, aga me soovime siiski luua selliseid mehhanisme, mis on tõhusad, mis on äh, reageerimisvõimelised ja me kõik teame, et ühehäälsusnõue, kui on vaja konkreetseid otsuseid langetada, annavad võimaluse väärkasutada olulisi instrumente, nii et kui reeglid on selgelt paika pandud, kui kogu raamistik on ühehäälselt vastu võetud, siis äh, peame suutma eh, luua selliseid institutsioone, mis on piisavalt paindlikud, et äh, õigeaegselt tegutseda, kui me liialt palju arutusele aega veedame, siis äh, jõuame otsuste langetamiseni siis, kui ta oleks pidanud ammu langetatud olema, nii et äh, ei ole mõtet raamistikust liialt pikalt rääkida, see peab toimima hakkama, kui räägime finantsturgudest on kiirus oluline, kui me kiiresti tegutseda ei suuda, siis äh, ei ole tegutsemisest enam mingit kasu, pidagem seda meeles äh, ja äh, pangem reeglid selgelt paika, lepime neis kokku ja üritagem luua selline mehhanism, mis toimib isegi siis, kui mõni riik spetsiifilistel põhjustel, mis ei ole seotud otseselt arutatava teemaga, langetab äh, ebaratsionaalse otsuse ja võib olla väga kahjulik kogu Euroopa Liidule üldiselt, aitäh. Thank you very much, so we are coming. Äh, suur aitäh. ning äh, tahaksin nüüd järgmisi äh, märkusi teha, kui me räägime olulistele teemadele keskendumisest ning härra äh, Gualtieri ja mina äh, kui me otsuseid langetame, mõtleme selle peale, millised võiksid olla parlamentide rollid ja ESM-ist EMF-ini liikudes e, arvan, et oluline on siin öelda, et kõik oleme keskendunud sellele, kuidas Euroopa Liidu tulevik paremaks muuta Eh, turvalisem majandus. siin on neli olulist punkti. meil on vaja vastastikust mõistmist. meil on vaja, meil on vaja usaldust. liikmesriikide parlamendid peaksid usaldama Euroopa eh, institutsioone alates Euroopa äh, Parlamendist peaksime usaldama ka äh, ühisvaluutat. järgmine küsimus, äh, läbipaistvus. ei tohiks teha midagi salaja roodes, kõik peaks olema läbipaistvus ning tõhusus, peaksime olema veendunud selles, et me, me meil on mõtet äh, nõuda oma äh, esindajatelt tõhusust, et äh, tulevane arutelu oleks tõhus, et me ei taha arutelu üksi pidada, vaid soovime kõiki hea tahtega inimesi sellesse arutellu oma panust andma parema Euroopa kohta. Eh, kuid praegu oleme väga eh, valguses, nii et ärge kartke, ütles kõneleja eeldatavasti eh, edasi tegutseda, oli väga tore teid, teie kohtumist juhatada. tänan härra Gualtieri tema panuse eest, Norbert Lakmanit ja proua Algul-Burgerket ja proua Stajanova ka kes aitas mind äh, juhatada, tahaksin tänada kõiki osalisi, eriti tahaks tänada neid, kes sõnavõttudega esinesid ja tahaksin öelda äh, ka aitäh sekretäriaadile ja nüüd äh, on minul suur rõõm teatada järgmine päevakorrapunkt välja, see, milleks on lõunasöök, nii et kõik olete sinna teretulnud, nii et näeme siis söögilaua taga.